kallid kolleegid, alustame koosolekut. The... enne, kui me läheme hääletuse juurde, lubage mul juhataja teadaannete all rääkida koordinaatorite otsustest mis langetati eile õhtul. kõigepealt, mis puudutab raportööride nimetamist, siis ma vabandan, see on nüüd kõige pikem pealkiri, millel on komisjon välja töötanud Euroopa Liidu ajaloos nõukogu otsuse ettepanek lennutranspordi lepingu kohta ning lisalepingu kohta USA-ga USA ja Euroopa Liidu vahel eh, esimeses osas ja liikmesriikide vahel teises osas, Islandiga ja Norra kuningriigiga eh, kolmandas-neljandas osas. koordinaatorid leidsid, et kuna pealkiri oli eh, nii pikk, siis peaks juhataja selle raporti koostama, nii nagu tavaks. mis puudutab lennunduslepingut Šveitsiga, siis äh, raportööri nimetus vastavalt rotatsioonile, äh, mis meil on olemas äh, fraktsioonide vahel, läheb selle raporti koostamine ALDE fraktsioonile, mis puudutab lennunduslepingu sõlmimist Brasiiliaga, siis proua Tikau nimetati koordinaatoriks äh, kuna äh, ta on koostanud ka Brasiiliat puudutava raporti ja tegeleb sellega ka hetkel. nüüd äh, arvamus number neli, äh, arvamus nõukogu direktiivi kohta, Euroopa Liidu raamistiku kohta, mis puudutab energeetikatooteid. koordinaatorid leidsid, et me peaksime arvamuse koostama ning vaadates läbi otsused, mis puudutavad riigiabi reegleid me leidsime, et, et kuna arvamus äh, läheb kuuele, me pidime äh, nii-öelda arvamuse koostama, siis kuuel äh, ei saanud arvamust ja läks uuesti nimekirja tagasi ning kooskõlas punktiga kaksteist, mis puudutab komisjoni teatist intelligentse energia kohta, siis need kaks asja pannakse kokku ja kuue saab koostada arvamuse vastavalt vastavalt meil kehtivale rotatsioonisüsteemile. komisjoni raport määruse ükssada seitse eh, rakendamise kohta eh, eh, puudega isikute lennureisi kohta ning mis puudutab teatist määruse kaks kuus üks rakendamise kohta, siis siin koordinaatorid otsustasid paluda luba koostada algatusraport mis hõlmaks raportit puudega inimese, inimeste lennureisi kohta. paluti kaks, kaks teemat eraldi hoida, aga koordinaatorid leidsid, et võiks kaks teemat siiski kokku panna ning paluda algatusraporti koostamist antud valdkonnas. samuti lepiti kokku, et palutakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt arvamust algatusraporti kohta ning korraldada ühine kuulamine koos Majandus- ja Sotsiaalkomiteega reisijate õiguste kohta, mis leiab aset hilisemas faasis sõltuvalt tööde käigust, nii nagu koordinaatorid seal on kokku leppinud. komisjoni töödokument edu aruande kohta, millega hinnatakse äh, rakendatud meetmete mõju e, liikluse seiresüsteemi kohta, leiti, et selle kohta me e, arvamust ei koosta, mingeid samme ei astu ning mis puudutab ühtset lennundusala Moldova vabariigiga, siis otsustati nimetada raportöör ning vastavalt rotatsiooni põhimõttele saab äh, konservatiivide reformistide fraktsioon raporti sellel teemal. Äh, arvamus üksteist, komisjoni teatis äh, kosmosestrateegia kohta Euroopa Liidus. taas kord otsustati nimetada raportöör ITRE kui põhikomisjon, kes on vastutav ja kui ta otsustab koostada algatusraporti, ning homme nad otsustavad, kas nad äh, koostavad algatusraporti, eh, koordinaatorid leidsid, et kui nad otsustavad koostada algatusraporti, siis äh, esitame meie ka arvamuse, kui nad seda ei tee, siis ei saa ka meie arvamust esitada. nüüd äh, ühisturu akti teatis selleks, et stimuleerida majanduskasvu, koordinaatorid soovitasid mitte siin täiendavat sammu astuda ja sama ka töödokumendi kohta, mis puudutab kliimameetmete finantseerimist, mis puudutab riigiabi reegleid, siis see teema hõlmab antud aspekte ja me otsustasime antud teemal arvamuse koostada ning nüüd praeguse teema puhul ei ole seega seda enam täiendavalt vaja. petitsioonide komisjonilt sain äh, petitsiooni äh, autovedajate mm, esi-, mm, organisatsioonilt äh, mm, heitmete kohta juhul, kui nii-öelda autod seisavad ning soovitakse seda, et kõikidele veoautodele paigaldataks konditsioneerid, mis töötavad ka juhul, kui auto seisab ja, või ei ole, süüde ei ole sees. koordinaatorid soovitasid mul saata kirja petitsioonide komisjonile, viidates sellele, et õhukonditsioneer, mis töötab ajal, kui sõiduk ei ole, sõidukis ei ole süüde sees, on juba paigaldatud paljudele sõidukitele ja nendele, millel ei ole sellist konditsioneeri, on võimalik ka sellise, selline konditsioneer juurde lisada, härra Kokk Euroopa liiklusohutuse valdkonnas on juba hõlmanud oma raportis antud teemat. komitoloogia küsimus, eh, regulatiivse menetluse osas ning pilootide litsentside küsimus, küsimuses, härra Alcatraa on alane raportöör ning on öelnud, et antud meede ei ole veel parlamendile üle antud, aga see peaks jõudma eh, ilmselt siia võib-olla juulikuus ning enne, kui me läheme, eh, oleme meetme vastu, eh, on koordinaatorid leppinud kokku, et me palume täiendavat informatsiooni komisjonilt ning hiljem arutame uuesti seda teemat siis, kui oleme saanud kätte ka vastava teatise. muude küsimuste all äh, räägiti praegu äh, käimasolevatest projektidest, äh, STO projekti kohta, mis puudutab ökotõhusat eh, tulevast eh, transporti, parimate tavade vahetamist ehm, ning ehm, elektriautode kasutamist. Eh, mis puudutab aastat kaks tuhat üksteist oma kirjas juhatajale olemasolevate ja tulevaste ettepanekute kohta, mis puudutab aastat kaks tuhat üksteist, siis koordinaatorid leppisid kokku järgneva. fraktsioone kutsutakse üles esitama äh, Äh, ülejäänud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve raames äh, esitama ettepanekuid. Äh, seega otsus jäetakse koordinaatoritele, koordinaatorite järgmisele koosolekule kahekümnendal juunil. fraktsioonide ettepanekute tähtaeg sekretäriaadile on kuues juuni kaks tuhat üksteist. nii et sellega ma peaaegu olen juba jõudnud lõpule nüüd Reini õnnetused ehm, komisjoni pettust valmistava vastuse eh, peale meie kirjale eh, leppisid koordinaatorid kokku, et arutame neid navigeerimisõigusi järgmisel koosolekul ning ehm, anname siis tulemustest teada. küsimustik eh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta, siis te saite ehm, küsimustikku naiste õiguste komisjonilt, mis kujundab parlamendi poliitikat soolise võrdõiguslikkuse süvanlaiendamise la, laiendamise kohta, kuna tuleb esitada nii-öelda see regulaarne raport äh, proua Tikau, kes äh, vastutab meil soolise võrdusõiguslikkuse küsimuste eest palub äh, fraktsioonidel esitada sekretariaadile omapoolsed ettepanekud ja muudatusettepanekud äh, esimeseks juuniks, tähtaeg on esimene juuni. nüüd äh, komisjoni juhatajate osalemine välistegevuses vastavalt Rahvapartei esindaja taotlusele palutakse mitte kvoodi alusel osaleda koosolekul selleks, et arutada äh, komisjonide esimeeste otsuseid äh, enne juhatuse koosolekut ja nüüd äh, eelarve aastaks kaks tuhat kaksteist pärast pikki arutelusid pilootprojektide üle ning ettevalmistavate meetmete üle, mis tuleb kolmandaks juuniks esitada eelarvekomisjonile, leppisid koordinaatorid kokku raportööri härra Liberatski ettepaneku alusel ning variraportööri ettepanekute alusel leppisid kokku siis kolmes aspektis, kõigepealt Euroopa eh, kultuuripärandi marsruudid, Euroopa eh, transpordi eh, taristu ning turism ning juurdepääs kõigile oleksid need teemad siis. nii palju siis teile koordinaatorite koosoleku otsustest, aga nüüd saab sõna härra Kraamer. mina tahaksin rääkida sellest, mis käib muude küsimuste alla, siin on üks väike viga kahe tuhande kümnendal aastal meie viisime läbi uuringu ehm, keskkonnatõhusad ja eh, transpordi osas. aga siin räägitakse elektriliiklusvahenditest tegelikult meie tahtsime, et eh, me ei koondaks tähelepanu ainult autodele, vaid ka mujale, me võtsime seda arvesse kas veel keegi tahab midagi öelda koordinaatorite koosoleku kohta? kas kõik see, mida te kuulsite, oli teile vastuvõetav, kui nii, siis on väga tore ja mingem edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ja nüüd me siis hakkame hääletama, palun vaadake, kas teie hääletuskaardid on kõik paigas. me kõigepealt kontrollime, kas hääletusmasinad töötavad, nii et, et hääletus algas kontrollimiseks. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kas keegi pettis ka? ei, kõik käitusid väga hästi täna, väga tore. ja siis hakakem hääletama. kõigepealt on meil teine lugemine, see puudutab nõukogu ühisseisukohta, ähm, see puudutab äh, karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas, see on ähm, äh, kõigepealt muudatusettepanek äh, number kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, see langeb ära, nelikümmend kuus, see ka langeb ära, nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, see lükatakse tagasi, muudatus nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend ja viiskümmend üks koos, need on identsed. härra Van Dalen ja Pah poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, härra Rikeelt poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitseteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend viis. me ainult hääletame sõnu, kuna me oleme seitseteist vastu võtnud, siis me ainult hääletame sõnu at least and of the possibilities of obtaining legal assistance, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, sellepärast seitseteist võeti vastu, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse, seal on ka suuline muudatusettepanek proua Savisaarelt ja härra Pahilt et asendada eh, direktiivi nõukogu eh, raamdirektiiviga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa, eh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa, see langeb ära. nüüd üheksateist raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks proua Danelis, siin on mm, ainult teatud sõnad, direktiiv üheksakümmend viis, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, Savisaar ja Pahh, jälle, siin on suu-, suuline muudatusettepanek, nii nagu, samasugune nagu endinegi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend langeb ära, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli, härra Danelis, poolt, vastu see on tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend langeb ära, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, erapooletud er,, äh, vastu võetud. kakskümmend kolm, kakskümmend neli üheskoos ja siin on ka suuline muudatusettepanek. selline oli teil ka juba enne olemas, vastuvõtjaid ei ole, siis võtame kõik koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me jõuame kahekümne viiendani raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kuus ja suuline muudatusettepanek raportöörilt. vastuväiteid ei ole, hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jõuame lisadeni seitsekümmend ja seitsekümmend üks üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks langeb ära, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm langeb ära, põhjenduspunktid kolmkümmend üks, härra Balsaitis poolt, vastu erapooletud, seda me peame kontrollima, muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus algas. praegusel hetkel Rahvaparteil on üks inimene ülearu. nüüd enam ei ole. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes E ja nüüd me teeme hääletuse uuesti, sest siin läks vahepeal asjad segamini. muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt üheksateist vastu, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaks, härra Rikei, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda ka. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. kuusteist poolt kakskümmend viis vastu, see on tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm ALDE palus, et me hääletaksime osade kaupa osa kuni serious traffic accidents ja teine mm, siis eh, ka esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. Eh, muudatusettepanek kaks poolt vastu erapooletud vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend neli langeb ära, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viis poolt, äh, vastu erapooletud, vastu võetud. kui kaua see nüüd veel kõik kestab? kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me hääletame kolmkümmend kaheksat, aga ainult esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud. seda me peame kontrollima, kolmkümmend kuus, muudatus kolmkümmend kuus, härra Rikee hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes kakskümmend kaheksa poolt, kolmteist vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm, suuline muudatusettepanek. Eh, kas kellelgi on vastuväiteid sellele, siis me, kui ei, siis hääletame nelikümmend koos, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd tuleb siis lõpphääletus. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? jälle Rahvaparteil on üks hääl ülearu. jess, võtke üks kaart välja. nüüd te juba võtsite kaks kaarti välja nii, nüüd on numbrid õiged, kas nüüd on kõik hääletanud, hääletus lõppes. kolmkümmend kaheksa poolt, üks vastu, kaks erapooletut, vastu võetud ja õnnitleme proua Ajalat praegu siis presiidiumi laua taga vahetub seltskond nüüd on tegemist minu enda raportiga, mis puudutab kaupade autovedu käsitlevaid statistilisi andmeid, siin on tegemist uuesti sõnastamisega, muudatusettepanek viisteist härra Balšitiselt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ka üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kolmteist, neliteist plokina, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist soolise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd tuleb lõpphääletus. kõigepealt eh, ettepanek, nii nagu ta oli siis muudetud kujul, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes nelikümmend kaks poolt ja mitte keegi ei ole vastu, keegi ei ole erapooletu, see on vastu võetud ja nüüd me, me ei ole veel lõpetanud ja nüüd me peame hääletama õigusloomelist resolutsiooni, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? nelikümmend üks poolt ja keegi ei ole vastu. nii et see on vastu võetud ja nüüd ma arvan, et te võite anda mulle mandaadi, et ma selle alusel saan ka nõukogu ja komisjoniga läbirääkimisi pidada. E, kellelgi vastuväiteid ei ole, suur tänu. ja kui Helle de Grandes nüüd lubab, siis ma jooksin vahepeal natukene. ja nüüd tuleb siis äh, Äh, äh, raport. nüüd tuleb lennujulgestuse ja turvaskannerite raport. selle autor on Louis Grandes de Pascal. ja kõigepealt me alustame kahekümne kuuendast muudatusettepanekust poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga e, including solid material, kui vastuväiteid ei ole, siis hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend härra Van Dalen poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks suulise muudatusettepanekuga. kui keegi suulise muudatusettepaneku vastu ei ole, siis eh, me hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. aga kontrollime äh, härra äh, seda kolmekümne kolmandat, nii et, et nüüd on elektroonne hääletus alanud. kõik on hääletanud, hääletus lõppes kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletus on tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend viis. ja see on siis tekst, mis on pärast kahekümne kuuendat lõiget poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, nelikümmend, proua Vils poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend kaks võeti tagasi nüüd läheme siis skännerite juurde, kuuskümmend. proua Lichtenberger. aga me võtame tegelikult kuuskümmend, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend seitse, sada nelikümmend, sada viiskümmend üheksa, kuuskümmend kaks, viis, seitse ja kakskümmend seitse kõik ühe plokina. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, seda peame kontrollima palun hääletage elektroonselt, hääletus algas kõikide nende muudatusettepanekute kohta. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. neliteist poolt kakskümmend kuus vastu, see on tagasi lükatud. nüüd me jõuame kompromiss A juurde kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see tähendab, et nelikümmend viis, nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa langevad ära. nüüd kompromiss B. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud aga viiskümmend on meil vaja hääletada poolt, vastu, erapooletud. kas me võiksime viiekümnendat muudatusettepanekut kontrollida, tundub, et võeti vastu, aga ma hakkan juba ära väsima, nii et kontrollime elektroonselt viiekümnendat. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes viiekümnenda osas, kakskümmend neli poolt kaheksateist vastu, see on vastu võetud viiskümmend üks kuni viiskümmend kuus langeb kõik ära, sellepärast et kompromiss B läks läbi, aga nüüd viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, kuuskümmend viis on järgmine, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, aga siiski kontrollime kuutekümmet kolme. hääletus algas, mulle tundus, et see sai vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. Äh, me kontrollime kuutkümmend kaht, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu, tõepoolest vastu võetud. nüüd kuuskümmend kolm see langeb ära sellepärast et me võtsime kuuskümmend viis vastu, kuuskümmend neli on meil järgmine. see on tegelikult teine osa, mille osas me peame hääletama poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. järgmine osa, proportsionaalsust käsitlev osa, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud tagasi lükatud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud. kas võiks seda kontrollida, nii et, et kompromiss C, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes eh, kakskümmend kuus poolt kuusteist vastu, see on vastu võetud see tähendab, et kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa langevad ära, seitsekümmend viis, kogu see joru kuni seitsmekümne neljandani, kõik langeb ära. aga seitsekümmend viis on see osa, mis on eraldi, seda me peame hääletama, siin räägitakse, see, me peame hääletama viimast lauset, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud siin vahepeal jälle kukuvad ära, aga seitsekümmend kolm on asi, mida me peame hääletama, viimast lauset, points out, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd me läheme seitsmekümne kuuenda juurde. Äh, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud. kas võiks seda kontrollida? muudatusettepanek kaheksakümmend, palun hääletage, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? kakskümmend viis poolt, kuusteist vastu, erapooletuid ei ole, see on vastu võetud. nüüd seitsekümmend kaheksa proua dikaalt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. aga kontrollime seitsekümmend üheksa proua Jenseni muudatusettepanekut üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ka-, kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, ühtegi erapooletut ei ole, see on vastu võetud. nüüd kaheksakümmend kaks proua Wills poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kaheksakümmend üks võeti tagasi, nüüd kaheksakümmend kolm langeb ära, kaheksa, sellepärast et äh, ei, ma, vabandust, ma tegin äh, vea, kaheksakümmend kolm tuleb hääletada poolt, vastu, erapooletud siis paistab, et mõned üldse ei viitsi kätt tõsta, kontrollime kaheksakümmend kolma, kaheksakümne kolmandat. Eh, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kakskümmend kaheksa poolt, kolmteist vastu, see on vastu võetud. nüüd kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa, proua Foster poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, kas me võiksime kaheksakümne üheksandat kontrollida, Marinescu muudatusettepanekut, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend kuus poolt, viisteist vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud. nüüd kompromiss D kahes osas. esimene osa kuni rights and dignity ja teine osa sõna stresses. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd üheksakümmend üks, üheksakümmend üks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend kaks, üheksakümmend langes ära, nüüd jõuame terviseküsimusteni, üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, aga seda me peame kontrollima. nii et, et muudatusettepanek üheksakümmend neli kolleeg Fosterilt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend üheksa poolt kaksteist vastu, see on vastu võetud kompromiss E. kes on poolt? vastu, erapooletud, see on vastu võetud. see tähendab, et eh, eh, seitseteist, kaheksateist, üheksateist langevad, kaheksateist, üheksateist lõiked langevad ära. aga järgmine asi, mida me hääletame, on sada kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. sada kaksteist kolleeg Koosa osadega hääletus eh, kuni insuliinini esimene osa, teine osa consider, see on tagasi, teine osa on tagasi võetud et ainult esimene osa, mida me eh, hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist kolleeg Fosterilt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss J. kes on poolt kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. siis tuleb sada viisteist, sada neliteist ja kogu see joru, kõik need langevad ära. kuni me jõuame kompromissi F-ini ja kompromiss F on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mulle meeldib niimoodi hääletada ja nüüd me siis jõuame pika sammuga edasi saja kolmekümne kaheksandani. sada kolmkümmend kaheksa langeb ära, sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada, sada nelikümmend neli kuni ähm, lõikeni kolm, kes on poolt, äh, vastu, ei, teeme seda uuesti. kes on poolt? Äh, me peame seda kontrollima, me peame kontrollima sada nelikümmend neli, tohutu segadus on siin, hääletus algas. nii, kõik on hääletanud, hääletus lõppes kolmteist poolt, kakskümmend neli vastu, neli erapooletut, see on tagasi lükatud. nüüd andmekaitse on meil järgmine asi, kompromiss G. kompromiss G, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek sada viiskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. sada viiskümmend kuus, proua Ayala Sender poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd kompromiss ka poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd me jõuame saja kuuekümne kaheksandani härra Laifridilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd vedelike aerosoolide keelamine kompromiss L poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada seitsekümmend kolm. see on tagasi võetud, sada seitsekümmend neli hoopis poolt. kuulge, me jõudsime saja seitsmekümne neljani. kes on selle poolt? sada seitsekümmend neli vastu, erapooletud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 Äh, poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm me peame hääletama ainult viimast lauset kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. nüüd rahvusvahelised suhted sada kaheksakümmend üheksa, see on tagasi võetud, sada üheksakümmend langes ära. nüüd me läheme eh, siis turvaskännerite juurde. proua Vils, muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss ük-, I poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud, nüüd muudatus neliteist, proua Vils poolt, vastu, erapooletud. kas võiks seda kontrollida? Eh, muudatusettepanek neliteist proua Vilsilt, hääletus algas. kõik on hääletanud. hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu üks erapooletus on tagasi lükatud, viisteist härra Van Dalenilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek viisteist, mulle tundub, et tulemus on samasugune, aga kontrollime igaks juhuks üle, hääletus algas. ma loodan, et kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud. kuusteist Äh, kolleeg Wills poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. seitseteist äh, äh, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. üheksateist, vabandust, paistab, et midagi läks segamini, üks läks, üks jäi vahele seitseteist jäi vahele, ma vabandan proua Vilsi ees poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kaheksateist sai meil korda, nüüd üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend langeb ära, kakskümmend üks kolleeg Leitfriedilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kas võiks kontrollida kahtekümmend kaht? hääletus algas. kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu, see on tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli eh, poolt, vastu, erapooletud, kontrolliksime kakskümmend nelja ja see on proua Tikau muudatusettepanek, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, nii et see on vastu võetud. kakskümmend viis proua Võltsilt poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd me hääletame äh, arvamusi. kõigepealt äh, viies lõige, sellepärast et esimesed neli langevad ära. Äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, lõige kaheksa poolt. kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. E, lõige üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist kuni kahekümne esimeseni kõik langevad ära, nüüd e, lõige kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud. kas võiks kontrollida lõiget kakskümmend üks, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu, see on tagasi lükatud. nüüd siis libekomisjonilt esimene lõige poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga tegelikult me peaksime seda kontrollima. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu, see on tagasi lükatud. järgmine on kuus eh, libelt, lõige kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd eh, lõige üheksa. seitse-kaheksa langesid ära kompromisside tõttu, nüüd lõige üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaksteist on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle lõige kaksteist, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kakskümmend viis pool, seitseteist vastu, vastu võetud lõige kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd jõuame lõpphääletuse juurde, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud kolmkümmend seitse poolt, kaks vastuhäält, kolm erapooletut, vastu võetud, palju õnne raportöörile, härra de Grand Pascalile. Next is when we change ja nüüd me jälle vahetame inimesi presiidiumi laua taga ning jõuame järgmise teema juurde, milleks on kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite, väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübi kinnituse turu järelevalve. arvamuse koostaja on härra Ziile, raportööri muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm ja kolmkümmend neli on tagasi võetud, nii et me lähme muudatusettepanek viie, kuue, üheksa juurde ja viieteistkümnenda ka hääletame ploki kaupa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend viis, proua Tikau, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. nüüd jõuame kolmeteistkümnenda juurde. teine osa kolmekümne seitsmendast. kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame muudatust kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks plokina poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, kaheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kuusteist seitseteist, kaheksateist, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus plokina. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend, nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis nüüd hääletame me muudatust kolmkümmend. põhjendus üheksa A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks see langeb ära. seda ei võetud vastu, see langeb ära, kui see võeti ikkagi vastu, nii et kas me peame siis seda hääletama? jah, me peame seda hääletama. Teil oli õigus, niisiis äh, põhjendus üks, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd kolmkümmend üks kolmkümmend üks proua Ajala Sende, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd liigume edasi, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõpphääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, vastuhääli ei ole, kaks erapooletut, vastu võetud, palju õnne, härra Zila. ja nüüd ja nüüd oleme ära teinud raske töö, keskendunud, oleme jõudnud hommikupoolse koosoleku osa lõppu ja tuleme tagasi kell kolm ning hakkame rääkima esimesest raudteepaketist. palju tänu teile, nautige kohvi, te olete selle ära teeninud, aitäh teile!